hääletame me siis kuut resolutsiooni, mis puudutab sunniviisilist väljatõstmist Zimbabwe's. kõigepealt ühine resolutsiooni ettepanek, see on tervikuna hääletusel poolt, vastu, erapooletuid. see on heaks kiidetud. järgmine nüüd seitse resolutsiooni ettepanekut Kambodža ja eelkõige Sam Rainsi juhtumi kohta. jällegi on ühine resolutsiooni ettepanek ja selle panen ma hääletusele, kes on selle poolt, vastu, erapooletuid. samuti heaks kiidetud, edasi Põhja-Kaukaasia osas on kuus resolutsiooni ettepanekut inimõiguste olukorra kohta Põhja-Kaukaasias ning äh, Oleg Orlovi äh, kriminaalsüüdistuse esitamine, ühine resolutsiooni ettepanek. kuid äh, tundub, et meil on ka suulisi muudatusena ettepanekuid, kas on nii, härra Posselt? härra president, suur tänu härra Landsbergis, kes tunneb Põhja-Kaukaasiat äh, väga hästi, on tulnud välja suulise muudatuse ettepanekuga. ta soovib teksti täpsustada ja seega palun teil toetada härra Landsbergise ettepanekut, see puudutab punkti number kolm, tunnustada Venemaa õigust võidelda tõelise terrorismi vastu, nii et siia tuleks siis lisada siia see inglisekeelne omadussõna real ehk tõeline. tihtipeale räägitakse terrorismist